sì. Ma non si oui. sente le calme. Oui, okei okay.. Bonsoir. tere õhtust, kallid kolleegid. kui äh, lubate, siis alustaksime nüüd koosolekut mina olen Euroopa Parlamendis olnud juba kümme aastat ja ma olen öelnud, võin öelda, et selle komisjoni saal pole kunagi nii täis kui täna. ma kuulutan koosoleku avatuks ning tervitan kõiki, kes siia asutavale koosolekule on tulnud. me peame kõigepealt siis ähm, valima komisjoni juhatuse kõigepealt valime komisjoni esimehe, seejärel aseesimehed. ma sooviksin samuti rõhutada, et selle koosoleku käigus ei ole meil kahjuks võimalik kuulata malta keelest tõlget. proua von Schorch, te olete sõna palunud, palun. aitäh mul on üks äh, menetluslik küsimus, mis puudutab valimisi. Äh, see puudutab koordinaatorite valimisi fraktsioonides. kas äh, fraktsioonid kavatsevad kinni pidada Deonti süsteemist, kui hääletatakse või toimuvad salajased hääletused vähemalt ühe ametikoha osas tavaliselt äh, siin kojas äh, poliitilisi või ideoloogilisi seisukohti valimiste käigus ei äh, väljendata, vaid peetakse kinni deonti meetodist, nii et, et kõik fraktsioonid saaksid olla esindatud. niisiis tahaksin küsida teisi, teistelt koordinaatoritelt, kas nad peavad sellest demokraatlikust põhimõttest kinni või ei. Pardon. Uh, merci, merci beaucoup aitäh, proua von Storch, selle küsimuse eest. ma ei arva, et me peaksime arutelu praegu pidama, me peame oma koosolekut jätkama, aga nagu te ütlesite, kandidaadid, kes üles seatakse, on alati kandidaadid, kes on üles seatud deonti süsteemi ära. ma tõesti loodan, et sellel koosolekul sellest süsteemist ka kinni peetakse Äh, selle asutava koosoleku eesmärk on äh, valida siis äh, komisjoni juhatus, president ja maksimaalselt siis neli asepresidenti vastavalt kodukorra reeglitele. pärast valimisi kiidame heaks ka Naisõiguste komisjoni ajakava kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, samuti keelerežiimi ja siis ka veel mõned teadaanded. kuna kõik täisliikmed täna koosolekul kohal ei ole, tahaksin teid teavitada asendusliikmetest, kes võivad neid siis asendada. proua Ildiko Kalbeltsa Eh, Constance Le Grip, eh, Andor Deli, eh, ah, Madame Sabi Verhaigen, Monika Hoolmeier, Lara Koomi, Biljana Borsan, Marita Ulfskog, Mark Tarabella Äh, Bilbao Barandika, äh, proua Intvelt ja härra Stefan Ekk. tahaksin äh, rõhutada, et meil on ka, me fraktsioonid peavad siis kandidaatidest teavitama mind enne, kui ma hääletust avatuks ei ole veel kuulutanud niisiis ma arvan, et äh, meie administratsioon on valmis, tal on olemas kõigi, neil on olemas kõigi kohalolijate nimekiri. selleks, et hääletus saaks toimuda, peame kontrollima äh, kvoorumit. Ähm, me, meil on äh, vaja vähemalt üheksat saadikut enne kui alustame valimistega, enne kui hakkame valima juhatust, peaksime kontrollima, kas elektrooniline hääletus toimib ja kui üles seatakse ainult üks kandidaat, siis hääletame heakskiiduga nad ametisse me oleme saanud siis järgmised kandidaadi, kandidaadid, üks kandidaat esimehe asekohale, proua Irakse Garcia Perez sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, kas on veel teisi kandidaate selle komisjoni esimehe kohale? näib, et nii ei ole, niisiis heakskiiduga kinnitame kandidaadi ametisse Äh, õnnitlen äh, proua Garcia Perest, kellega oleme juba kümme aastat koostööd teinud, äh, nii et, et mul on väga suur au kutsuda ta siia, suur aitäh! Bueno, queridas eh, colegas, en primer lugar. kallid kolleegid, kõigepealt tahan loomulikult tänada teid eh, usalduse eest. minu ees seisab väga oluline töö, meil kõigil ees seisab väga oluline töö ees selle ametiaja jooksul, loodetavasti eh, teeme siin komisjonis eh, koostööd ja liigume selles suunas, et äh, meeste ja naigus, naiste õigused oleksid äh, õiglasemalt tagatud, loodetavasti võin arvestada teie koostööga, loodetavasti alguses olete, saate aru, et me esialgu harjume siin komisjoni töörütmiga. kõigepealt äh, hakkame valima aseesimehi kõigepealt äh, kordame üle asendusliikmed ja kui on muudatusi, siis äh, tuleb teada anda. rahvapartei Karl Pels, Le Grip, Deli, Verhoeven, Ann Holmeier ja Lara Komi. Äh, kõneleja vabandab hääl, häälduse pärast äh, loodetavasti äh, tulevikus oskan nimesid paremini äh, välja hääldada. Tantšila, Marita Ulskog, Ann-Mart Talavera. Al-, Aldest Bilbao Barandiga soovin veel kuuest Stefan Ekk. kui muudatusi ei ole, siis äh, esimese aseesimehe valimine. kvoorum on meil koos. ja esimese aseesimehe kandidaadina on meil esitatud äh, proua Mateera Rahvapartei nimel. kui ei ole rohkem kandidaate esimese aseesimehe kohale, siis äh,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 ma esitasin juba äh, küsimuse ja tahaksin oma küsimusele vastust. kas äh, koordinaatorid saaksid äh, öelda, et kas aseesimeeste valimise puhul järgitakse Toompi süsteemi? kas keegi vastaks palun mulle? Bueno, no puedo me ei saa äh, hakata praegu siin selle üle arutama, me peame hakkama aseesimehi valima, juhul kui keegi soovib äh, siin praegu sõna võtta, siis seda võib teha, aga me liiguksime ikkagi edasi nüüd asepresidendi, aseesimeeste valimise juurde. ja järgmine kandidaat on nüüd teise aseesimehe kohale, on proua Ines Suber. kas on veel kandidaate? kui ei ole, siis äh, kiidame heaks. por favor tome su asiento. palun asuge oma kohale Bueno, pues pasamos a... nüüd äh, kolmas äh, aseesimees. kandidaadina on esitatud äh, Vilja Blinkevitš-Jute. kui rohkem kandidaate ei ole, siis ühise heakskiitmise teel kinnitame kolmanda aseesimehe. palun tulge siia meie meie juurde Muy bien. väga hea. nüüd äh, neljas aseesimees ECR-i äh, nimel on äh, esitatud proua Bonnestorki kandidatuur. härra Talavera soovib sõna. ma tahaksin vastata proua von Storchi küsimusele, öeldes jah, tõepoolest võib juhtuda, et nõutakse salajast hääletust teatud kandidaatide osas, see eh, süsteem jah, ei ole võib-olla ideaalne ja mõnikord võib selle kohta esitada ka küsimusi, aga eh, mina tahaksin salajast hääletust proua Van von Storchi kandidatuuri osas. La kolleega Win-,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 tulete te sellise õigustamatu ähm, seisukohaga välja, ma arvan, et see on diplomaatia seaduste vastu ja demokraatia vastu ka, aitäh. Sí, eh, la colega Pirder. Proua Pilder, palun. Uh, thank you very much. No, I, um, I would like to um, support ma tahaksin toetada ka äh, salajase äh, hääletuse taotlust. siin kojas äh, on alati saadikutel võimalik valida nii, nagu nad soovivad. ja viimase aseesimese puhul on mitmeid küsimusi, võib-olla oleks lihtsam, kui me hääletaksime ja hääletus võiks olla salajane või siis ka käe tõstmisega võib hääletada bueno,. El, el regla... kodukord näeb ette, et ähm, võib taotleda salajast hääletust ja see viiakse läbi juhul, kui äh, vähemalt kuus komisjoni liiget seda toetab, nii et äh, tundub, et juba mitu äh, fraktsiooni on seda taotlenud, et ähm, nii et läheme salajase hääletuse juurde. kas kõigil äh, kolleegidel on hääletuskaardid? hääletame selle üle, kas tuleb salajane hääletus või mitte. La señora Sinanska. Prvo Sinanska. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem vyjadriť svoje... Aitäh. Ma olen väga üllatunud, et siin komisjonis, kus räägitakse võrdõiguslikkusest ähm, meeste ja naiste vahel, siin räägitakse ka võrdsetest võimalustest ja samas me diskrimineerime ühte äh, liiget miks me ei võiks kasutada samasugust hääletusmeetodit nagu varemgi? me tahame, kui te tahate valida, siis võib ju vabalt vali-, hääletada kellegi vastu. ma ei hakka siin selle üle arutlema, ähm, kodukorras on ette nähtud salajase hääletuse taotlus kuna kodukord näeb seda ette, siis äh, me hääletame nüüd selle üle, kas äh, hääletame salajaselt või mitte. ja kui kuus liiget vähemalt seda toetab, siis äh, toimub salajane hääletus. andke käega palun märku, kes pooldab salajast hääletust. Neid äh, inimesi on rohkem kui kuus ja seega toimub äh, salajane hääletus nelja, neljanda aseesimehe koha üle. Entonces eh, tienen ya todos ustedes, todas ustedes su tarjeta. Kas äh, kõigil on hääletuskaardid kohal, roheline oleks siis proua von Storki poolt, valge nupp on erapooletus, ja punane on siis äh, vastuhääl. suur aitäh, ma olen unustanud oma hääletuskaardi teise komisjoni, nii et, et kui te saaksite lugeda minu hääle ka, siis ma hääletaksin käe tõstmisega De acuerdo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 kolmteist poolt, seitseteist vastu, üks erapooletu. seega proua Storki ei valitud neljandaks aseesimeheks. El voto para la cuarta vicepresidencia se pos- neljanda aseesimehe valimine lükatakse edasi järgmisele komisjoni istungile Muy bien. Pasa... Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta koosolekute ajakava kinnitamine, kõigil teil on äh, päevakord, äh, koosolekute ajakava äh, olemas. kinnitame selle järgmine äh, küsimus puudutab keelerežiimi. kas keegi soovib sõna? Äh, see on vastu võetud. esimehe teadaanded see puudutab Euroopa Liidu eelarve äh, vastuvõtmist kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ehk siis ajakava paikapanemine. muudatuste esim-, esitamise tähtaeg on kakskümmend neli juuli. ja äh, vastuvõtmine toimub komisjoni istungil kolmandal septembril ehk siis juba pärast suvepuhkust. kahekümne neljandal juulil on siis võimalik veel esitada muudatusettepanekuid ja kolmandal septembril toimub siis eelarve kinnitamine. kui nüüd rohkem küsimusi ei ole, siis taas ma tänan teid ja järgmisel komisjoni istungil kohtume. aitäh!